El señor presidente. Se reanuda la... Taas eh, alustame istungi. Tenemos disponi- ning meie käsutuses on eelneva istungi protokoll. kui äh, vastulauseid ei ole, siis me kinnitame selle protokolli. nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. ning selleks on äh, ühine arutelu ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta mm, finantskriisi ja kaitsesektoriga seoses ja proua Ashtoni poolt on ettekanne ning härra Liiseki poolt on raport. tegu on, nagu ma ütlesin, ühtse aruteluga. kõigepealt saab sõna proua Ashton suur aitäh, president! ka mina sooviksin alustuseks härra Lissekit tänada tema raporti eest. eile õhtul, kui ma temaga kohtusin, ähm, ma ütlesin talle ka juba seda, ähm, ma tulin äh, siia Euroopa Kaitseagentuuri ähm, koosolekult ja ka nemad soovisid äh, edastada oma tänusõnad. härra president, äh, mitte üheski ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika arutelu kaks tuhat üksteist aastal ei saa ignoreerida finantskriisi eh, kriisi, mis on kaasa toonud kaitsekulutuste kärped üle kogu Euroopa Liidu ja see on eh, tähendanud seda, et järjest rohkem on vaja sõjalisi võimekusi ühendada ja ühiselt kasutada. Eh, Euroopa Liit peab tegema rohkem ja paremini just nimelt seda nõutakse järjest enam. me peame eh, reageerima tänapäeva keerulistele ohtudele ja samal ajal eh, andma head rentaablust nii-öelda oma eh, ülemaailmsete kohustuste täitmisel selleks kõigeks peab meil olema äh, koherentne ja tõhus strateegia ja samuti kõikehõlmav äh, lähenemine ning meil peavad olema õiged võimekused, nagu öeldi Välisasjade Nõukogus esimesel detsembril. Äh, eelarvekärped sunnivad meid kärp-, kokku hoidma raha, aga samas nad motiveerivad meid tihedamale koostööle. ükskõik, kas jutt on siis võ-, sõjaliste võimekuste ühendamisest ja ühisest kasutamisest, arenguabi ühisest programmeerimisest või solidaarsusest Euroopa kodanike evakueerimisel eh, katastroofikolletest, eh, seal on igal pool üks sõna, teha paremini vähemate ressurssidega. esimese detsembri Välisasjade Nõukogu eh, avaldas toetust minu üleskutsele maksimeerida sünergiat ja tugevdada koostööd, ehk üksteist täiendada, mitte üksteist dubleerida. ja samal ähm, ministrite nõukogul leppisime me ka kokku, et Euroopa Liit peab parandama oma ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioone, on vaja selgemalt eh, tuvastada vajadused ja ehm, strate-, strateegia ja eesmärgid peavad paremini paigas olema. Euroopa Parlamendil on lisaks liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele tähtis roll eh, demokraatliku järelevalve teostamisel. keskenduksin mõnedele saavutustele möödunud aastal. struktuuridest EAS on asutatud ja see on nüüd võimeline eh, kriisile paremini, kiiremini ja ähm, targemalt reageerima. kui EAS asutati eh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal jaanuaris, siis vajas Araabia kevad meie kohelist reageeringut. me oleme moodustanud kriisi ähm, haldusnõukogu ja kriisiplatvormi, millega on äh, tõhusalt saanud tegutseda ka kriisikolletes äh, äh, elevandiluurannikul Liibüas ja Aafrika saarvel. Need on väga keskse tähtsusega meie reageerimisvõimes. me oleme samuti parandanud varase hoiatuse võimekust tänu ühisele jär-, ühisele kriisijuhtimiskeskusele ning konflikti preventsioonirühmale ja me mõtleme praegu selle peale, kuidas eh, parandada julgeolekupoliitikat Euroopa Liidu delegatsioonides. Eh, härra president, me muudame kõikehõlmava lähenemise kõikehõlmavaks tegevuseks ja EAS-il on unikaalne ehm, võimalus seda teha. me võime ühendada kõik Euroopa Liidu käsutuses olevad vahendid äh, Äh, selleks, et konflikte ennetada ähm, ja äh, samuti neid lahendada. täielikult kasutame me seda Aafrika sarvel ning äh, lõunanaabruspoliitikas. mõned on väitnud, et on olemas teatud ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika väsimus, aga tegelikult on kahe tuhande esimene, kahe tuhande üheteistkümnes aasta olnud väga intensiivne Mm. tegevusaasta, konkreetsed tulemused on ja vägagi ettepoole vaatavad, tulevikku vaatavad nõukogu järeldused. sõjalistes võimekustes kolmekümnenda novembri Kaitseagentuuri juhtorgan öö, ehm, võttis vastu liikmesriikide poolsed konkreetsed kohustused konkreetsetes projektides, muuhulgas nendes valdkonnades, kus Liibüa kriis on välja toonud meie puudujäägid ehm, Eh, sama asja kavatsetakse arutada ka NATO eh, tippkohtumisel Chicagos. nagu Lisseki raportis on öeldud, tegelikult eh, koostööle alternatiivi ei ole, rahvusvaheline koostöö peab olema reegel, mitte erand, selleks et Euroopa kaitsevõimekused säiliksid ja ma olen nõus härra Lissekiga, et sõjalise võimekuse ühendamine ja ühine kasutus äh, Ehm, on see, mille kaudu meil on eh, paremini toime tul-, eh, võimalik tulla kärbetega kaitse-eelarvetes. mina olen Euroopa Kaitseagentuuri juht ja eh, ma teen kõik jõupingutused selleks, et lihtsustada sellealast koostööd liikmesriikide vahel. juulis esitasin ma kõikehõlmava raporti ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta, seal oli juttu konkreetsetest parameetritest, nii riist- kui tarkvara alal. välisasjade nõukogu esimesel detsembril tervitas minu tööd eh, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tugevdamisel. liikmesriikide initsiatiivid, näiteks Weimari initsiatiiv eh, ja muud analoogilised panused on samuti andnud hoogu tööle juurde. mul on väga hea meel, et me oleme leidnud pragmaatilise ähm, lähenemise ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika operatsioonide planeerimisele ja läbiviimisele. E, just pragmaatilised e, sammud on ainukene e, võimalus ja sellest on järgmisel Välisasjade Nõukogul jaanuaris juttu, täpsemalt on juttu Aafrika sarveoperatsioonide juhtimiskeskuse osas. samuti on palju edasiminekut Äh, saavutatud koostöös partneritega julgeoleku- ja kaitseküsimustes on äh, oluline roll suhetel NATO-ga, seda tunnustatakse Lissaboni leppes, ku-, mis on esimene Euroopa Liidu lepe, mis äh, viitab selgesõnaliselt NATO-le ja väga kasulikult on võimalik Euroopa Liidu kõikvõimalikke vahendeid ähm, kombineerida NATO rolliga ja need kaks organisatsiooni peaksid ja võiksid kindlasti üksteist täiendada. mina olen väga suurt tööd teinud selleks, et NATO peasekretäri ja äh, peasekretäriga oleks laabuv koostööd, koos temaga oleme püüdnud pragmaatilise lähenemise kaudu Euroopa Liitu ja NATO-t läheneda me oleme kindlasti ähm, saavutanud siin pretsedenditu ähm, koostöö ja Liibüa kriis ähm, tegelikult näitas, et selle koostöö jätkumine on väga vajalik. pikaajaline koostööpartner on ka ÜRO, sellega partnerlus on muutumas reaalsuseks näiteks sellistes kohtades, kus me mõlemad öö, äh, oleme või võiksime olla kaasatud Afganistan, Somaalia, Kosovo, Liibüa ja nii edasi. samuti olen ma öö, äh, käsitlenud meie koostööd strateegiliste partneritega, näiteks strateegilise tähtsusega punktides Aafrika sarv, Liibüa, kirjutasin alla raamlepingu USA-ga juunis nende osaluse kohta ühise julgeoleku kaitsepoliitika tsiviilmissioonides, kuuskümmend ameeriklast näiteks on Euroopa Liidu juhtimise all Kosovos ja Afganistanis ja ma sooviksin edendada ka tihedamat koostööd teiste partnerriikidega, muuhulgas meie naaberriikidega lõunas ja idas. Eh, paar sõna lõpetuseks ka tulevikust. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist, eh, järjest operatiivsemaks muutma, paremini peavad omavahel olema seos, eh, seoses ehm, konfliktide ennetamine, vahendamine ja lahendamine. ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on otsustaval äh, Äh, on otsustavas rollis äh, organiseeritud kuritegevusega võitlemisel, näiteks narkokaubanduse, relva- ja inimkaubandusega. Need kõik on otseselt seotud konfliktidega. näiteks äh, julgeolekuohud Saheli regioonis on samuti seotud relvade sissevooluga, ähm, mis omakorda johtus Liibüa sündmustest tähtis on siinkohal koherentset strateegiat kasutada pidevalt tuleb eh, pöörata tähelepanu force generation'ile ja võimekustele. Eh, nõukogu on eh, teinud kõik jõupingutused sellega mm, tegelemiseks, muuseas force generation tähendab seda, et õiged inimesed peavad minema õigesse kohta. vaja on öö, süstemaatiliselt kaitsevõimekust ühendada ja ühiselt kasutada öö, ehm, sellega saab leevendada finantspiiranguid, aga samuti saab sellega parandada operatiivset võimekust. samuti on meil vaja väga selgelt äh, identifitseeritud vajadusi, selgeid eesmärke ja abi lõpetamise mm, strateegiat, just niimoodi on võimalik saavutada jätkusuutlikke tulemusi niikaua, kui meil on võimalik vajalik töö ära teha olemasolevatel missioonidel, ol-, olen ma alati valmis edasi minema uute ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonidega, sellistes muuhulgas strateegilise tähtsusega regioonides nagu Sahel ja Liibüa. ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika saab olla vaid nii tõhus ja ambitsioonikas, kui me ähm, tema teeme. Äh, aluseks on kollektiivne poliitiline äh, soov äh, ja ambitsioon, see tähendab seda, et eh, selle poliitika eh, eelarve peab eh, vastama Fourth Generationi rah-, rahalistele aspektidele. Euroopa Parlamendi toetus on olnud otsustava tähtsusega, suur aitäh teile selle eest. lõpetuseks suur aitäh teie to-, toetuse eest minu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika alasele tööle, eh, olen jätkuvalt selle teenistuses ja lõpetuseks veel kord suur aitäh raportöörile. suur tänu, proua Ashton, neljaks minutiks saab nüüd sõna härra Lissik. Szanowny panie przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, szanowni pani. härra juhataja, proua kõrge esindaja, daamid ja härrad. suur aitäh nende soojade sõnade eest mis on minu raportile suunatud, tahtsin lihtsalt äh, rõhutada, et see oli meie ühistöö tulemus, see ei olnud ainult minu tehtud, vaid äh, äh, selle kallal on töötanud paljud julgeoleku- ja kaitse alamkomisjoni liikmed ja minu variraportöörid, kellega koostöö oli rõõm, tahtsin kõiki neid tänada nende koostöö eest. mul oli väga hea meel kuulda, et teie, proua kõrge esindaja, ning nõukogu esindajad näitavad üles sügavuti arusaamist probleemidest ja vajadustest ning kõigest sellest, mis on hetkel ühise julgeoleku kaitsepoliitikaga seotud. see on meie jaoks veel endiselt suur väljakutse ning ma tõesti loodan, et proua kõrge esindaja ja nõukogu on teadlikud asjaolust, et väliskomisjonis Euroopa Parlamendis on suur toetus äh, tegevustele, meie ühisoperatsioonidele liikmesriikide vahel selleks, et suurendada meie tõhusust julgeoleku ning kaitse valdkonnas. ma loodan, et äh, kõik äh, on kuulnud, mida Robert Gates, Ameerika Ühendriikide kaitseminister, on öelnud alguses teda kritiseeriti, aga siis selgus, et paljud Euroopa poliitikad, poliitikud ning äh, ka Euroopa ametnikud äh, on kahjuks otsustanud, et äh, tal oli suuresti õigus. niisiis on meie ees suur väljakutse, mis puudutab nii meie ühtse julgeoleku kaitsepoliitika reformi kui ka meie head koostööd Euroopa Liidu ning NATO vahel. eriti peaks Euroopa Liit keskenduma sünergiatele, mis äh, optimiseeriksid, äh, optimeeriksid tema liikmete eelarvet. finantskriis on äh, ülemaailmne fenomen ning see on puudutanud ka kaitsesektorit. on ühtne tendents kärp-, kärpida kaitsekulutusi liikmesriikides. ja see loomulikult äh, tekitab meile muret. on tõsi, et äh, kaitsekulutuste säilitamine finantskriisi tingimustes, kui meil on sotsiaalne surve, ei ole lihtne ülesanne, aga mina isiklikult leian, et äh, isegi sellistel keerulistel aegadel Euroopa rahanduse jaoks ei tohiks me seda eelarvet tähelepanuta jätta oma raportis olen ma esitanud mõningaid mooduseid, kuidas kulutusi optimeerida, kuidas need vahendid, mis meil on, isegi kui nad on väiksemad kui minevikus, võiksid saada kulutatud paremini ning tõhusamalt. ja loomulikult on väga õige see, mida ütles proua kõrge esindaja, varade koondamine eh, ja funktsioonide ja vahendite koondamine ja jagamine on kohustuslik, see aitab meil vähendada kulutusi, me peame nii kiiresti kui võimalik eh, määratlema kõige olulisemad strateegilised projektid, see peaks keskenduma strateegilisele transpordile, logistika toetusele, meditsiinilisele abile, merejärelevalvele, bioloogiliste ning keemiliste relvade vastasele kaitsele, luurele, eh, siin on mitmed valdkonnad, kus eh, vara, vahendite koondamine ja jagamine oleks võimalik eh, tõhusalt korraldada. ja me ei saa üle hinnata Euroopa kaitseagentuuri rolli, mis saaks määratleda, kuidas meil oleks võimalik Euroopas oma planeerimine kõige paremini korraldada veel üks oluline teema, mida olen käsitlenud, puudutab tehnoloogilist progressi. mitmes aspektis oleme me maha jäänud, viitan ka probleemile, mis on öö, kaitsesektori öö, öö, pakkumistega, me, need on kõik probleemid, mis on ees ja ma olen täitsa nõus kõrge esindajaga sel te-, selles, et me lihtsalt peame alustama tegevust. ITRE komisjoni e, nimel saab järgmisena sõna härra e, Tošinovski. Vystupuji zde v roli zpravodaje stanoviska e, výboru ITRE pro tuto problematiku. härra juhataja, proua kõrge esindaja, mina võtan sõna ITRE komisjoni nimel. on väga tõenäoline, et finantskriisi tõttu ning sellega kaasnevate eelarvekärbete tõttu äh, Äh, satuvad kärbete ohvriks ka kaitsetööstuse pro-, programmid ja projektid ja sellel on negatiivsed tagajärjed kaitsesektorile Euroopas tervikuna. ühtne kaitsetööstus äh, on muidugi majanduslikult mõttekas, aga see võib seada ohtu mitmete riikide suveräänsuse ja sel põhjusel peab äh, Euroopa kaitsepoliitikat tervitama koostööpõhimõtet küll ühelt poolt, aga samas tuleb seda pidada siiski silmas riiklike kaitsevajaduste konkreetset iseloomu. leian, et oluline on mõelda sellele, kuidas konsolideerida nõudlust, näiteks et meil on ühtsed äh, teadus-uurimusprojektid äh, või teatud pädevusi koondatakse äh, ettevõtete jaoks on ekspordis muidugi head asjad, aga on mitmed riiklikud ettevõtted, kes ei ole hetkel praegu väga konkurentsivõimelised ning need ettevõtted peaksid ehk mõtlema selle üle, kuidas mitmekesistada oma portfelle. järgmisena saavad sõna fraktsioonide esindajad, kaheks minutiks saab sõna härra Brock. härra president, proua äh, vitsepresident. aitäh, härra juhataja, proua kõrge esindaja, kallid kolleegid sooviksin tänada härra Liisekit ning alakomisjoni selle suurepärase töö eest, mis nad on teinud antud raportiga. on selge, et välispoliitika siin tähendab alati ennetavaid meetmeid. nii et teiseid meetmeid ei saaks vajalikuks. see on meie poliitika algpunktiks, et me edendame rahu ja julgeolekut, peame looma selleks rahu seal, kus seda ei ole aga peame siiski kõige paremini ära kasutama vahendeid, mis meile kättesaadavad on ning kasutama oma vahendeid mõistlikult praegusel ajal, kui rahast on puudus. niisiis peame me looma Euroopa, Euroopa tasandil õiget sünergiat. loomulikult peame me määratlema, millised on Euroopa Liidu prioriteedid ning seejärel kasutama oma vahendeid selles valguses. loomulikult peame me tegema koos rohkem selleks, et äh, arendada ja nii edasi. ja see on põhjus, miks Euroopa Kaitseagentuur on äärmiselt olulise tähtsusega siin kontekstis. usun ka, et äh, mis puudutab neid äh, rahvusüleseid sidemeid, mis meil siin Euroopa Liidus on, siis peaksime me jätkama oma tegevust ning eh, tekitama võimaluse, kus meie eh, vahendeid ning vägesid on kergem lähetada ning peame mõtlema ka eh, oma vägede kaitse peale. näiteks Afganistanis tihtipeale lihtsalt sellepärast, et puudub korralik koostöö, on juhtunud õnnetusi ja seetõttu ma arvan, et on vaja teha koostööd ka NATO-ga, mis puudutab kriisihaldust, siis peame me oma inimesi toetama, inimesi, kes on seal kohapeal, teevad kõik endast oleneva vabaduse kaitseks. ja proua Aston, teil on õigus selle jaoks meil on vaja ühist poliitilist tahet ja loodetavasti suudame me järk-järgult ka riikide pealinnadest vajalikud rahad saada järgmisena üheks minutiks proua Kopa. Lady Ashton, η έκθεση που συζητάμε σήμερα και για την οποία θέλω να... Suur tänu. ma tahaksin tervitada äh, proua Ashtonit ja härra äh, Lišekit selle eest, et äh, ta tegeleb kaitseküsimustega praeguse kriisi ajal, tegu on väga huvitava raportiga. meil oleks vaja tugevdada omavahelist sünergiat ja koostööd kogu Euroopas äh, et ähm, ressurssi, ressursse mitte äh, liigselt kulutada ning äh, loomulikult on meil vaja selleks vastavat konjunktuuri, meil on vaja tõelist kujutlusvõimet selleks, et äh, meie tööstust muuta konkurentsivõimeliseks. tulevikuks võiks see tähendada ka uusi töökohti kaitsevaldkonnas. õnnetuseks tuleb kogu tööstus ümber struktureerida ning tuleb kontrollida, et see mõjutaks võimalikult äh, vähe tööhõivet. Euroopa solidaarsus peab võimaldama meile äh, äh, hästi toimida, teineteist täiendada, see aitab meil edasi minna kaitsevaldkonnas ning see on hea vastus ka kriisile. suur tänu, proua Kopa ning ALDE nimel saab kaheks minutiks sõna proua Nikolai. suur tänu ma arvan, et praegune arutelu on väga oluline kogu Euroopa äh, ühtsele kaitse- ja julgeolekupoliitikale, ma tahaksin tervitada raportit, mis äh, analüüsib äh, erinevaid probleeme, kuid üritab välja pakkuda ka lahendusi see raport annab äh, võimaluse äh, ühtsemalt ja järjepidevalt tegutseda kaitse ja julgeoleku valdkonnas. meil on praegu võimalus, kui nüüd äh, parafraseerida Al Gore'i, meil on võimalus sellest kriisist teha uus võimalus. ja ma ei saa siiski teile öelda, et ma saan siiski öelda, et kaitsekulutuste vähendamine äh, liikmesriikides eh, on risk meie julgeolekupoliitikale ning eh, eh, see ei aita vähendada USA ja Euroopa mm, vahelisi erinevusi kaitsekulutuste valdkonnas ning see vähendab meie võimalust õigeaegselt tegutseda. kaitseagentuuri tuleb hästi Eh, kasutada, tuleb ära kasutada tema integratsioonivõimalust. Eh, see on ainukene eh, lahendus praegusel hetkel, et Euroopa ei kaotaks neid võimalusi, mis tal praegusel hetkel juba on ning me ei, peame uskuma oma ühtsesse kaitsesüsteemi, me peame jagama oma missioone, <clears throat> me, ma arvan, et Euroopal on kohustus üles ehitada ühtne Eh, eh, tugev tehnoloogiline baas, kasutada ära eh, seda teadusuuringute, teadustööde võimet, mis mõningatel liikmesriikidel siiski olemas on, me samuti peame avalike hangete puhul garanteerima aususe ja läbipaistvuse, sest kõige keerulisemad probleemid on just nimelt meie jaoks läbipaistvuse puudumine ning korruptsioon ehm, kaitselepingute sõlmimisel. me peame olemasolevad eh, vahendeid paremini ära kasutada ning eh, eh, kui me kui me teeme suuri hankeid, siis ärgem unustagem, et me teeme seda Euroopa, Euroopa maksumaksjate rahaga. nüüd saab kaheksa pooleks minutiks sõna härra Pütikohver roheliste nimel. suur tänu teile härra president, lugupeetud proua Ashton, daamid ja härrad. kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri tema hea töö eest. nagu seda juba härra Prokk ka ütles, üritab see raport tõesti eh, kasutada ära kõiki uusi võimalusi, mis meil on. ja ühtlasi võtab arvesse seda, et kõikides riikides, eelarvetes on vähem raha ning äh, need, kes äh, varem said lubada endale relvade ostmist, enam seda teha ei saa. ma arvan, et kui, kui selline kontseptsioon nagu pooling and sharing olemas on, siis äh, äh, äh me peaksime mõtlema selle peale, kas see võimaldab meil kokku hoida ning kas meil on selle abil võimalik ka pisut survet avaldada liikmesriikidele ning kõike seda arvesse võttes ma võiksin selle raporti poolt äh, hääletada, kuid on siiski kaks punkti, mis on minu meelest täiesti negatiivsed. võttes arvesse ähm, finantskriisi ning äh, praegust rahapuudust, äh, see, et üritatakse Euroopa Liidu eelarvet suunata pisut ka kaitsekulutuste suurendamiseks ei ole nüüd arvestatav, et teadusuuringuteks mõeldud raha kasutatakse kaitsekulutusteks. seda kõike Euroopa äh, ühisrahast, Euroopa rahast ning samuti Euroopa Kaitsekolledž. Äh, kas see, äh, me ei, me ei saa selliseid asju üleval pidada Euroopa eelarvest. meil on vaja ju keskenduda äh, Eh, efektiivsusele ja kokkuhoiule ning veel üks eh, mõte, mis on minu jaoks väga oluline, sest me näeme siin ka liberaalide initsiatiivi, kes eh, tavaliselt konkurentsi poolt on, kuid praegusel hetkel see raport üritab mõnes mõttes õõnestada neid edusamme, mille me tegime kaitsepaketi juures, kõik see, mis puudutas äh, Äh, avalike hangete, äh, avalike hangete läbipaistvust äh, ja relvastuste läbipaistvust. ning siin räägitakse veel tööhõive kasvust. ärgem nüüd liiale ka minge, meie tahame, et mõningad lõigud hääletatakse eraldi, meie leiame, et need ei ole kasulikud selles raportis. see Eh, on konservatiivne ja muudab veelgi suuremaks kulusid. suur tänu teile, härra Putikohver ning eh, järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Van Orden. aitäh, president, härra Liisek on koostanud väga üksikasjaliku ja hästi kokku kirjutatud raporti. paraku on ta jõudnud valele järeldusele. tundub, et kõikidele probleemidele siin majas saab vastata ähm, lahendusega rohkem Euroopat meie peaksime muretsema suurema sõjalise võimekuse ja suurema äh, solidaarsuse pärast NATO-s. see tähendab seda, et on tõsine operatiivne valmidus ja poliitiline tahe olemas, mida tegelikult napib paljudes Euroopa riikides. tegelik oht ja tegelikud probleemid ei saa lahendust, kui kaitsepoliitikas kasutame samu ähm, retsepte kui euro puhul. Euroopa Liit peaks lõpetama sekkumise kaitseküsimustesse, see on raha raiskamine. Liibüa kriisist oleks pidanud piisavalt õppima eh, mõistmaks, et eh, ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on täiesti eh, irrelevantne. keegi ei ole tahtnud siin eh, küsimuses rohkem eh, Euroopat, ei NATO ega ÜRO. siin on pigem võib-olla oht selles eh, ühendamise ja ühise kasutamise kontseptsioonis. Saksamaa võttis isegi äh, Liibüas äh, oma mehed äh, luurelennukitelt maha, mis, mida see tähendab? tegelikult äh, on äh, Liibüa rünnakutes äh, olnud valmis osalema vähem kui kolmandik nendest, kes äh, sellega võiksid soetud, seotud olla. selles ähm, raportis on näha nii-öelda eurokraadi suhtumine, tegelikult me peaksime kindlustama, et meie kaitsejõududel oleks koostalitusvõime ähm, niimoodi, et nad oleksid valmis äh, meie äh, tugevaima sõjalise liitlasega ehk Ameerika Ühendriikide jõududega koos tegutsema härra Van Orden, eh, teil on eh, sinise kaardi küsimus. kas te olete nõus vastama härra Putikoferi küsimusele yes.? Okay. härra Putikofer, palun. kui te olete nii selle ühise kasutamise ja ühendamise vastu, härra Van Orden, kuidas siis klapivad kokku, eh, klapib kokku see vastumeelsus äh, asjaoluga, et NATO-s on täpselt samasugune nii-öelda kokkuhoiu kontseptsioon, kuigi sellel on teine nimi. Äh, teate, siin te ise ütlesite vastuse ära küsimusele, kui NATO-l juba on see asi olemas, siis miks Euroopa Liit peaks veel dubleerima hakkama NATO-t? juba on olemas need asjad NATO-s. NATO suur pluss on selles, et tegu on valitsustevahelise liiduga. Äh, suveräänsetel riikidel on ise võimalik otsustada, kas nad osalevad ühes või teises operatsioonis või mitte. vot seal on see suur vahe. meil ei ole öö, äh, ühist kasutamist ja ühendamist, meil on küll ühendatud operatsiooni juhtimine, jah. ja siis on need avakeed me nägime, mis Li-, Liibüas nendega juhtus, me peame seega olema väga ettevaatlikud. meil on vaja sellist kindlapõhjalist liitlust, kui ähm, asjad raskeks lähevad, et nemad ähm, on valmis aitama, neil on võitlemisvõimekus äh, olemas äh, nii-öelda lõpuni välja. ning Euroopa vasakpoolsete nimel saab pooleteiseks minutiks sõna äh, äh proua Lösti aitäh, president. täna pärastlõunane arutelu toimub ajal, kui Euroopas on majandus- ja finantskriis, inimesed eh, jäävad oma töökohast ilma, eh, õigustest ja demokraatiast ilma. samal ajal üle kogu maailma on tuhandeid ja miljoneid inimesi, eriti lapsi, kes nälga surevad. selline aeg on me peaksime kokku hoidma kaitsekulutuste arvelt. kaitse, kaitsekulutused tähendavad nii-öelda territoriaalseid rünnakuid. vägagi hea on, kui me seal rahasid kokku hoiame. tundub aga, et ähm, antud juhul tegelikult antud lahenduse puhul me lõpetaksime suuremate kulutustega ning kaitses öö, tööstus lõpetaks suurema kasumiga. siin on viga. ei ole õige, et kaitsekulutuste kärped öö, kaotavad töökohti, see ei vasta tõele. siin on hiigelsummasid, mida võiks mujal kasutada, härra Liisek näiteks räägib ohtudest demokraatiale aga see on Ateena mehhanismi kaudu niimoodi, mis on sisuliselt kontrollimatu, seal on tsiviil- ja ähm, sõjalised eh, ülesanded kokku pandud. meie oleme esitanud oma vähemusraporti, kus me eh, muuhulgas kutsume eh, üles radikaalsele desarmameerimisele Euroopas ja maailmas. ning järgmisena saab sõna härra Terho arvoisa puhemies. lugupeetud president, paljud Euroopa riigid on tõesti kaitsekulutusi kärpinud eh, finantskriisi tõttu, ka minu kodumaal Soomes on see niimoodi, see on väga murettekitav eh,. riik peab tagama vabaduse ja turvalisuse oma kodanikele, tähtsamat ülesannet ei ole ja on väga ebamoraalne eh, siin teha kärpeid selles kõige tähtsamas ülesandes ja samal ajal miljardeid äh, äh, söödetakse nendele toetustele äh, ja abipakettidele. kui vaatame käesolevat aastat, siis näha on, et eh, vägagi on vaja, et sõjaline võimekus on olemas ka meie lähinaabruses. nii Euroopa Liidu liikmesriikidele kui Euroopa Liidule on vaja pidevalt meelde tuletada, et Euroopa Liit peab täiendama liikmesriike, mitte asendama neid. suur tänu ning järgmisena saab äh, pooleteiseks minutiks sõna Jean-Marie Le Pen. suur tänu teile, härra president. me nüüd võib-olla jahmatame kõige föderaalsemaid teie seast, ma leian, et kaitsepoliitika on riiklik poliitika ta vastab strateegilistele, diplomaatilistele ja julgeolekukaalutlustele, mis on erilised igas riigis ning kaitsevõime vähendamine on suveräänsuse vähendamine. <clears throat> ühes kaitsematerjali ühisturg on lihtsalt suur nali. mõned riigid garanteerivad Washingtonile oma kaitsevõimet, ostes Ähm, Ameerika kaitsematerjali ning äh, sunnitakse peale äh, samas äh, teisest küljest Euroopa eelistusi. praegusel hetkel ei ole midagi sellest, mida ei saaks lahendada valitsusvahelisel tasandil või Brüsseli sekkumiseta ning vabandage väga, kui me usaldaks selle proua Ashtoni kätesse, nagu seda öeldakse, tooks see kaasa samasugused tagajärjed nagu meie niinimetatud majanduspoliitikatel. see tähendab, et Mercosi surub Euroopale peale tõeliselt saksapärase Euroopa mm, pärast äh, Nõukogude ohu äh, kadumist äh, on asi läinud juba tõsiselt karmiks, meile surutakse peale enne jääaegseid majandus- ja kaitsepõhimõtteid praegusel hetkel nõutakse meilt jõupingutusi, mida ameeriklased ise ei taha teha. meil on vaja iseseisvaid resoluutseid riiklikke poliitikaid, mida, mis aitaks meil kasutusele võtta vajalikke vahendeid mitte ainult julgeoleku kaitse küsimustes, vaid ka koostöö küsimustes, et ühisprobleemidele ühiselt vastu astuda. ühtne nõrkus ei ole kunagi tegelikult tähendanud jõudu. Are you, are you showing the kas te tõstate sinist kaarti? kas te härra Le Penilt tahate midagi küsida no.? ei, ei, te ei taha härra Le Penilt midagi küsida, selge, suurepärane. siis järgub meil rahulik pärastlõuna ning järgmisena saavad äh, sõna ülejäänud kõnelejad kaheks minutiks saab sõna Arnaud Donjon. <clears throat> suur tänu teile, härra president. meie Eh, kolleeg Liiseki suurepärane raport eh, tõstab esile eh, põhilised probleemid, mis seisavad nii riiklike kui ühisite kaitse kulutuste ees, eelkõige on need seotud eelarveliste probleemidega ning samuti on probleemiks meie Ameerika sõprade suhtumine, kes ei saa ega taha enam julgeoleku kaitse küsimustes kõik äh, ise ära teha, seda näitas Liibüa juhtum eredalt, nii et äh, <clears throat> tõepoolest on meil vaja ühtset kaitse- ja julgeolekuprobleemi, poliitikat, mis äh, oleks toimiv ja võimekas. nüüd, mis puudutab operatiivtasandit, siis sellest te rääkisite väga palju, proua Ashton, just globaalsest lähenemisest sest Euroopa on tõepoolest ainus, kes targalt saab reageerida teatud rahvusvahelistele kriisidele. kuid äh, küsimus on selles, kas see ei too ohvriks julgeoleku ja äh, äh, sõjalised meetmed, mis peavad tõepoolest olema globaalse rahvusvahelise iseloomuga, kui me soovime tulemusi. selles osas ma mõtlen näiteks Aafrika sarve ja Saheli küsimust ning mis eh, puudutab meie sõjalist võimekust, siis on hea, et on loodud Euroopa eh, Kaitseagentuur, kuigi eh, nende eelarvelised probleemid on endiselt tõsised. ning ta sellega, nende probleemidega seoses tahaksin meenutada, et meie kaitsetööstus võib toetada Euroopa riikide kaitsetööstus, eh, kaitsetööstus toob töökohti ning eh, aitab kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, mis on väga strateegilise tähtsusega meie majandusele, eriti just praegusel kriisi, kriisiperioodil. suur tänu, härra Donjon ning järgmiseks no, saab sõna härra Gualtieri üheks minutiks. suur tänu teile. Äh, meie fraktsioon, nagu juba on öeldud, toetab Liisaki raportit, tahaksime keskenduda praegu nõukogu järeldustele, mis äh, nagu ma seda näen, on oluline, väike, kuid oluline samm edasi. parlament äh, ootas enamat, eriti teatud valdkondades. aga tõsine risk, et täiesti loobutakse ühisest julgeolekupoliitikast on kadunud ning siinkohal tahaksin õnnitleda kõrget esindajat. räägime siin jälle uutest operatsioonidest, mis puudutavad Liibüat, see ei olnud muidugi just eriti edukas, meil on Sudaani küsimus, näeme, et meil on võimalik saavutada konkreetseid tulemusi ja seetõttu oleme me valmis jätkama oma finantstoetust. rakendamine on oluline peab seadma piirangud äh, sellele, kui palju kulutatakse teadustööle ning äh, äh, see, mida on tehtud senini, saab, peab olema ainult esimene samm, aga me ei tohiks kaotada oma hoogu, peaksime jätkama järgmiste etappideni, ilma selleta ei, ei ole Euroopa riigid enam tulevikus olulised. järgmisena saab sõna proua Neits Littebruk proua kõrge esindaja, alustuseks tahaksin õnnitleda raportöör Liisekit tema suurepärase raporti eest ning teiseks tahaksin öelda, et väga tervitan neid märkusi, mida te tegite reageeringuna sellele raportile. see raport, see debatt äh, keskendub peamiselt sellele, et teha rohkem vähemaga, äh, koondades äh, ja jagades vahendeid ning tehes koostööd. tahaksin keskenduda vajadusele, et piirata ning lõpuks kaotada kõige surmavamad relvad ehk siis tuumarelvad. mulle mõnikord tundub, et äh, kogu relvastuskontrolli küsimus, eriti tuumarelvastuskontrolli küsimus äh, ning lõppkokkuvõttes tuumarelvade kaotamise küsimus on kadunud, seda, see ei ole enam meie radaril ning äh, ma usun, et kui me suudaksime taastada oma pingutused selles suunas, siis tugevdaksime me kindlasti oma moraalset positsiooni, kui me väitleme näiteks äh, selle eest, et äh, Lähis-Ida äh, tuumarelvastustada ning unistame, kuna varsti on tulemas jõulud maailmast, kus tuumarelvasid ei oleks, aitäh! järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Tsavela. suur tänu teile, härra president! Lady Ashton, minu kodumaa Kreeka on äh, vähemalt äh, viiendiku, võib vähemalt viiendiku oma võlast kaitsekulutuste kaela kirjutada. nagu te teate, meie naaber on Türgi, sellega seoses meil on vaja arvestatavat äh, kaitsetehnikat ja sõjaväge. me ei saa enam seda endale lubada. nii et küsimus, kui kaasus Belli Türgiga Eh, peaks kunagi esile jõudma, muide see ei oleks sugugi ime, siis kes on see, kes eh, seisaks Euroopa piiride kaitsmise eest, kui tõeline oht meid ähvardaks? kui oht ähvardab, siis on vaja eh, kaitsesuutlikke kaitsejõudusid. kuid sellise eelarvega, kuidas seda teie meelest tegema peaks? ärgem unustagem, et me räägime tõelisest ohust, mitte mingisugusest abstraktsest ohust. siin ei ole tegu mingisuguste Euroopa Liidu eh, kaitsejõudude osalemisest Afganistanis või mujal, vaid eh, tõesti, see on millegagi, tegu on millegagi, mis võib kohtu, toimuda meie enda kodupinnal. proua Otsavela, proua Otsavela, härra Van Orden soovib teile esitada küsimuse jah, arvan, härra Van Orden, palun, teil on kolmkümmend sekundit um,. ma olen lihtsalt natuke hämmastunud, ehk te saaksite veidi selgitada, mida te ütlesite, kas te väidate, et äh, ja loomulikult on äh, tõelised ohud olemas ja meil peab olema ka korralik kaitse, aga kas te ei leia, et NATO liit ka seda korralikku kaitset pakub ja mida see, mida Euroopa Liit üritab teha, ei ole sellega mitte kuidagi seotud. kas te ei arva, et äh, Ameerika Ühendriigid hakkavad välja vahetama häid äh, usaldusväärseid liitlasi mingisugusele äh, kohmakale ja sõjaliselt ebakompetentse institutsiooni vastu? proua Tsavela, teil on samuti kolmkümmend sekundit me räägime siin äh, ühtsest kaitsepoliitikast. mina räägin ühtsest kaitsepoliitikast. praegusel hetkel on ta olematu. ja äh, Euroopa Liidu liige Kreeka, me oleme kolmkümmend aastat juba Euroopa Liidus, kui on toimunud sõjalisi intsidente Kreeka ja Türgi vahel paar aastat tagasi, siis polnud see mitte NATO, siis ei olnud see mitte Euroopa Liit, kes reageeris kes äh, aitas, vaid äh, Ameerika laevastik oli see, kes meile appi tuli, mis on minu meelest väga kahetsusväärne, ma arvan, et ma vist vastasin su küsimusele, ma räägin teile tõelisest ohust, mitte mingisugusest, äh, mingisugusest virtuaalsest ohust. ma tean, et õnneks teil ei ole sarnaseid probleeme kui meil Kreekas suur tänu, proua Tsavela ja järgmisena saab sõna proua Dodds. aitäh, härra juhataja, kõrge esindaja täna pärastlõunal ei hakka ma liiga pikalt arutama äh, vajadust äh, hoida kokku keerukatel majanduslikel aegadel ähm, oma äh, toetusest NATO-le. asjad on tegelikult keerukamad ju Euroopa Liidus. Äh, kõrge esindaja, pigem tahaksin ma keskenduda ühele väga kitsale teemale, mida te mainisite oma avamärkustes, see puudutas äh, äh, raamistiku allkirjastamist Ühendriikidega, mis puudutab äh, tsiviilisikuid Kosovos ning Afganistanis ning äh, tervet rida inimesi, kes nende programmidega hetkel töötavad. tervitame loomulikult seda ekspertiisi, mida paljud need inimesed toovad ning seda, et nad on julged keerukates, rasketes, ohtlikes oludes. pean äh, eriti silmas endise Royal Ulster Constabulary ja Põhja-Iiri politseiteenistuse tegevust Iraagis koolitades välja politseijõudusid ning töötades eh, tsiviilisikutega, et eh, parandada korda seal riigis pärast seda, kui Briti ja Ameerika väed sealt välja tõmbuvad. see on tihtipeale olnud üksildane, keerukas eh, ning ohtlik töö, töö aga, mis muutus veel ohtlikumaks ja keerukamaks Euroopa bürokraatia tõttu ning paluksin teie kinnitusi selle üle, et inimesed, kes hetkel teenivad Afganistanis ja Kosovos, nende tegevust ei takistata samamoodi äh, bürokraatide poolt Brüsselis. härra Kaaler. aitäh härra president, äh, alustuseks sooviksin tänada härra Liisekit tema suurepärase raporti eest, ta on väga täpselt äh, välja toonud kõik need kohad, kus on äh, puudujääke ning kus on võimalik saavutada rohkem, et kõrge esindaja ütles väga õigesti, et ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika saab olema ainult nii hea, kui me ise võimaldame tal olla. Äh, ja ma loodan, et esimesel dets-, äh, esimese detsembri nõukogu järeldused ma oleksin lootnud, et nad on äh, Äh, kaugelemale minevad, näiteks oleksime võinud kokku leppida, et operatsioonide keskus Brüsselis, äh, et seda saaks rakendada ad hoc äh, alusel, mitte aga püsivalt, see on minu arvates kahetsusväärne. järeldustes mainitakse lahingurühmasid, aga öeldakse, et liikmesriigid ei saa kahte lahingurühma valmis aastaks kaks tuhat kaksteist, miks siis mitte, mis neid takistab? ka vahendite koondamise ja jagamise algatust on korduvalt siin debatis mainitud, ma arvan, et see on suurepärane, mitte ainult äh, küsimus, küsimus pole vajaduses mitte ainult sellepärast, et meil on raha vähe, vaid äh, see lähendab meid ka teineteisele ning see on ju hea. aga kui kaugele selle vahendite koondamise ja jagamisega äh, tegelikult minnakse ja kas ta suudab täita need äh, pädevuste äh, lõhed, mis on raportis aastast kaks tuhat kümme ära toodud. ja mul tekib ka küsimus, millal meil tekivad need püsivad koostööstruktuurid nagu Vaimar Plassi raport äh, on nõudnud aastast kaks tuhat üksteist, milliseid äh, samme võtab äh, välisteenistus selleks, et see püsiv struktuur ka tekiks? suur tänu ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Pasku. The current effort to save the euro hetkepingutused päästa eurot ja sellel on aga nagu olulised julgeolekukaitse tagajärjed, mis nõuavad meie tähelepanu esiteks näetakse ette väga range majandus- ja eelarvedistsipliini ja see tähendab seda, et meie kaitse-eelarved vähenevad, samal ajal kui julgeoleku väljakutsed muudkui kasvavad, kaasa arvatud meie lähinaabruses. isegi kui kumbki nendest väljakutsetest ei ole hetkel veel ohuks, siis nende kontrollimatu kasv äh, tähendab, et tulevikus oleme me nende ees. teiseks, Euroopa on jätkuvalt sunnitud äh, müüma oma varasid, mis äh, ja mitte alati sõbralikele ostjatele jällegi, kui see tähelepanutusega jäetakse, siis võib see lõppeda sellega, et olulised Euroopa varad on valedes käteks. kolmandaks, katsed päästa eurot on juba seadnud ohtu Euroopa sisejulg-, solidaarsuse, otsuste tegemine on kontsentreeritud euroriikide kätesse ja see, see seab ohtu ka meie vahendite koondamise jagamise katset ja neljandaks, ajal kui äh, USA vähendab oma panust NATO-sse, räägib äh, väiksemast äh, alliansist ja see on juba algatatud Euroop-, Atlandi-üleselt, siis Euroopa positsioon ülemaailmselt samuti kannatab, aitäh! suur tänu teile, härra Pasku! järgmisena saab sõna härra Lambsdorff üheks minutiks. Äh, enne kui, kui ma sel teemal sõna võtan, tahaksin ma tervitada siin meie endist kolleegi ja asepresidenti Stavros Lambrinidist, kes on täna meiega siin. ta küll ei kuula vist hetkel, vist ei saa aru ka saksa keelest, aga vahet ei olegi. igatahes äh, alati Eh, kui me räägime kaitsepoliitikast, küsin ma oma valijatelt, kellel on rohkem sõdureid, Euroopa Liidul või Ameerika Ühendriikidel. vastus on, et eh, Euroopa Liidul on kokku kaks miljonit sõdurit, kes relvi kannavad eh, Ameerika Ühendriikidel üks koma neli miljonit me kulutame kolm korda nii palju kui Ameerika Ühendriigid oma vägedele ja see on nonsenss, nii et me peame vahendeid koondama ja jagama, aga me vajame poliitilisi suuniseid siin selles protsessis ning see raport on suurepärane panus sellele, nii et suur aitäh härra Liisekile. Äh, kui me räägime siin offset idest, siis meil peab olema seaduslikult, õiguslikult meil on olemas õiguslikult siduv regulatsioon siin, see ei ole mingi katse neid määrusi asendada, aga sõjaline teadustöö, kui ta toetust saab, kas otsest või kaudsest, siis see alati moonutab turgu ning seetõttu peame me sellest välja jääma. aitäh, hetk, härra Karas, härra von Orden on näidanud sinist kaarti, härra von Orden, teil on kolmkümmend sekundit tegelikult on rohkem tegemist infopunktiga. Euroopa Liidul ei ole üldse vägesid. härra juhataja, mitte mingisuguseid vägesid Euroopa Liidul ei ole. meie riikide sõjajõududes on väed, aga Euroopa Liidul endal sõjalisi jõude ei ole, nii et see peab olema täiesti selge nii et selline sunnitud äh, võrdlus Ameerika Ühendriikidega tegelikult siiski ei tööta. härra Lambsdorff, palun. ma tean, kuivõrd äh, head on meie tõlgid, nii et tegemist ei saa olla probleemiga tõlkes, nii et teie ise, kallis Jeffrey, ehk saite valesti aru, mina ütlesin, et liikmesriikidel on ja me kulutame kokku äh, äh, kolm korda rohkem kui Ameerika Ühendriigid, aga kindlasti oleks äh, vahendite koondamine, jagamine väga hea ka teile Ühendkuningriigil Prantsusmaal, mis puudutab näiteks tuumakatsetusi ja nii edasi, nii et aitäh härra Liisekile ja raportis. järgmisena äh, saab pooleteiseks minutiks sõna härra Karas. <clears throat> härra president, äh, lugupeetud proua Ashton, lugupeetud daamid ja härrad, kolm fakti kõigepealt Euroopa Liit ehitati üles kui rahuprojekt, et ära hoida äh, uusi sõjalisi konflikte liikmesriikide vahel. ning see eesmärk on sajaprotsendiliselt ka täidetud. teine fakt. hoolimata kõigest on kõikidel liikmesriikidel ikkagi oma kaitse- ja julgeolekupoliitika ning siin on kolm ühist punkti. on üks efektiivsusprobleem, eh, samuti eh, finantseerimisprobleem ning eh, samuti ka töölevõtmisprobleem. meil puudub efektiivne Eh, me ei saa öelda, et meil on eh, olemas efektiivne kaitsepoliitika, kui meil ei ole efektiivset julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. meil on väga palju vaja ära teha selleks, et Euroopa Liit hakkaks toimima julgeoleku ja kaitse küsimustes ning härra Lišek näitab meile, millist teed mööda minna, ta selgitab kõike seda, mida oleks võimalik teha, võttes aluseks olemasolevad lepingud, et eh, meie poliitiline usu kasutatavus oleks suurem ning äh, samuti ka selleks, et äh, vähendada eelarve survet, sest kõigi, kõik koos suudame me paremini äh, ära teha kui igaüks eraldi. suur tänu, härra Karas, järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Komes. Oh, aitäh! üks moment, proua Komes, sinine kaart vist oli Obermeier, sii. härra Obermeier, teil on sõna. aitäh, president. tundub, et selles küsimuses äh, ilma sinise kaardita ei saa siin me kuulsime kolleegilt, et tõhusat äh, Äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ei ole meil, aga härra Karas, mida te siis ette pakute? kas meil peaks olema äh, Euroopa Liidus ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika? kas te teete ettepaneku, et kõik liikmesriigid peaksid ühtlasi ka NATO-s olema või äh, peaksid üksikud liikmesriigid olema vaid NATO-s? kõigepealt peaks eh, Lissegi raporti sisu saama ellu viidud. see peaks saama ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika osaks. Lissaboni leppes me oleme juba astunud samme Euroopa Kaitseagentuuri suunas. teiseks, mida ma ette pakun, teen ettepaneku, et need eesmärgid, mida me endale seame, et me peaksime neid ka tõsiselt võtma me peaksime need koostöös saavutama, minu arvates meil on vaja Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseliitu, aga seda ei ole võimalik teha ilma lepingut muutmata. kõik see aga, mida on võimalik praeguste lepingute alusel teha, see tuleks ära teha ja edasi sellega äh, minna. proua Komes, üks minut. aitäh, president me elame sellisel ajal, kui hiinlased teiste hulgas eh, tulevad eh, väga soodsalt ostma tundlikke eh, kaitsepoliitika tooteid, mida eurooplased on välja töötanud. minu arvates on keskse tähtsusega just nimelt see ühiste ressursside ühine kasutamine ja ühendamine jah, me teame, mida on öelnud NATO ja äh, USA äh, Gates. me ei suuda kunagi ise kõike seda teha, mis on vajalik meie äh, kaitsmiseks. nagu te ütlete, äh, Lady Ashton on vaja äh, targemalt tegutseda, sünergiat luua, sest niimoodi on võimalik korruptsioonist lahti saada kaitsehangetes. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa peaks lõpetama raha raiskamise tuumaarsenalile, sellepärast et sellest maail-, ülemaailmses plaanis va-, abi ei ole. Liibüa, Lady Ashton, oli käest lastud võimalik, võimalus tegelikult Teie ülesandeks on veenda liikmesriike mitte võimalusi käest lasta ning täita oma ülesandeid. kindlasti me toetame siin parlamendis teid. järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna härra Preda. aitäh, president finantskriis on meile ilmekalt demonstreerinud, et meil on kaks võimalust. kas Äh, jääda lõhestatuks, eraldiseisvateks või siis tugevdada koostööd. minu arvates enamus äh, Euroopa Parlamendist toetab seda teist varianti, sellepärast et üleilmastunud maailmas on see tegelikult ainus vahend, millega vältida kõrvale jät-, jätmist ja kõrvale jäämist. kakssada protsenti on Hiina kaitse-eelarve viimase eelarve viimase kümne aasta jooksul suurenenud, samal ajal Euroopa Liidu liikmesriigid kärbivad kõik oma kaitse-eelarvet. seega on ainsaks väljundiks paremini oma ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat koordineerida ning ühi-, vahendeid ühendada ja ühiselt kasutada. Liibüa juhtum taaskord demonstreeris seda ma arvan, et lisaks NATO-le on kindlasti vaja tõelist Euroopa kaitsevõimekust. Lissegi raportis on eh, ette pandud väga selged sammud selle eesmärgi saavutamiseks. mainiksin siinkohal paari asja. Euroopa poolaasta julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustest nimelt, siis on juttu eh, julgeoleku- ja kaitseelemendi eh, tugevdamine raamprogrammis ning eraldi äh, Rasmu, Erasmus sõjaväelastele, igal juhul palju õnne kolleegile raporti eest. järgmisena saab sõna härra Mavro Nikolas. see, selline raport ei ole vastuvõetav, eriti praegusel raskel ajahetkel. liikmesriigid peavad palju äh, tihedamat koostööd tegema, nad peavad oma äh, jõupingutusi ühendama selleks, et ühtsetele äh, ohtudele vastu astumata. me peame kõik tegema selleks, et me kõik suudaks oma äh, äh, probleemidest ise vastutada ja reageerima mitte ainult Euroopas, vaid ka kogu maailmas. majandus- ja finantskriis on väljakutse, see on võib-olla ka üleskutse eh, tuua teineteisele lähemale meie julgeoleku kaitsepoliitika. liikmesriigid peavad tegema suuremaid jõupingutusi selles valdkonnas. me oleme täiesti nõus sellega, et eh, selline eh, ühtsem poliitika hakkaks toimima, kuid ärgem unustagem siin Küprose okupatsiooni, et Türgi väed on endiselt Küprosel, kuidas te tahate, et äh, Küpros sajaprotsendiliselt sellist, äh, sellist äh, raportit toetaks? Küpros peab oma praegust olukorda arvesse võtma ja peab oma territooriumi ka tulevikus kaitsta suutma. aitäh, ma tervitan teid kõiki, kallid kolleegid järgmisena saab sõna härra Kelam, poolteist minutit on teil kõneaega, palun, härra Kelam. aitäh, president, lugupeetud kõrge esindaja, Kosek, kolleeg Lišek on koostanud väga hea raporti ja sealt tuleb selgelt välja üks asi, kaitsesektori koomale tõmbamine finantskriisi tõttu äh, Eh, muudab küsitavaks Euroopa kui maailma stabiil, stabiliseeriva eh, faktori. siin ei ole küsimus eh, pelgalt mitte ainult kaitsekuludes, veelgi murettekitavam on see, kuidas neid kärpeid tehakse. jätkuvalt on liikmesriikidel kas auke oma võimekustes, kui neid võrrelda omavahel, või siis dubleeritakse ning väga väike on ka eral-, väikesed on ka eraldised teadusuuringutele. raportist tuleb sõnum, et tegelikult finantskriisis on ka võimalused. vaja oleks liikmesriikide koordineeritud planeerimistööd, ma olen täiesti nõus kõrge esindajaga, kes ütles, et rahvusvaheline koostöö, ühendamine ja ühiskasutamine peaks saama reegliks ja mitte erandiks meie töös aga ma sooviksin rääkida ka küberkaitsest. see on valdkond, kus on vaja otsustavat läbimurret, ehm, midagi eh, riigikesksetele mõttemudelitele, vaja on põhinõuete paremat koordineerimist ja siin ei ole mitte ainult ähm, heades soovides asi, see küber ähm, oht on igal pool ja nad on sammukese ees meie preventsioonitegevusest Äh, intsidentide analüüsi ähm, alane koostöö on kindlasti tähtis ning vaja on ka Euroopa küberkaitse koordinaatorit. Äh, aitäh, kallid kolleegid. järgmisena saab sõna äh, härra äh, Komutsakos pooleteiseks minutiks. suur tänu teile, härra president Pole vähematki kahtlust, et praegune raske kriis avaldab survet eelarve, kaitse-eelarvele kõikides liikmesriikides ja samuti ka kaitsetööstusele kogu Euroopas. kõik, ka need liikmesriigid, mis millel on tõsisemad kaitsevajadused kui teistel, nagu näiteks Kreeka äh, millel on äh, kaitse, tõsisemad kaitseprobleemid seoses tema riigipiiridega, meil on vaja lahendusi, mitte kalleid lahendusi, meil on vaja toimivaid lahendusi. ja ärgem unustagem, et mingit imerohtu siin olemas ei ole. meil on vaja tõhusamat koostööd kaitsevaldkonnas, meil on vaja efektiivsemat koostööd, see on hädavajalik. see Eh, pole lihtsalt mitte sugun, mingisugune katse, sest kaitseküsimused on riigi suveräänsuse lahutamatu osa. sellega seoses on vaja teha tõsiseid jõupingutusi, samas jäädes eh, paindlikuks, sellega seoses eh, oleme me nõus selle koondades ja jagades põhimõttega meil äh, on vaja veel mõelda ka operatiivsusküsimustele, on vaja täiendavat lähendamist äh, äh, äh, kulude ja kaitsevõime vahel. Kreekas on see asi veel eriti keeruline, sest meil on tegu tõelise ohuga ja, ohuga ja samas rabas meid väga raskelt majanduskriis, aitäh raportöörile! suur aitäh! nüüd on registreerunud ähm, sõnasaajate ähm, nimekiri läbi ja nüüd on vaba mikrofoni voor, siin on nimesid palju rohkem, kui tegelikult aega on, igast fraktsioonist saab sõna üks inimene, kõigepealt äh, härra Kelly, palun aitäh Ehm, ideaalses maailmas ehm, ei oleks kaitsejõude vaja, aga maailm muutub iga päevaga järjest ohtlikumaks ja see tähendab seda, et tulevikus neid on vaja. meil on tänapäeval ka paremad võimalused terroristidele ja kurjategijatele ja sellepärast ma arvan, et me peaksime laiemas mastaabis mõtlema kaitsejõududele, kes astuks vastu terroristidele ja kurjategijatele, need on tegelikult tihti omavahel seotud. Eh, näiteks Euroopa Liidus manustatavad äh, illegaalsed sigaretid, see läheb maksma majandusele kümme miljardit aastas kui meil oleksid sellised võrgu, intelligentsed võrgustikud, kus oleks politsei ja toll, siis oleks meil võimalik äh, vastu astuda nendele asjadele, sellepärast et nendega on seotud terroristid ja kurjategijad. aitäh! proua Smolkova järgmisena, palun. aitäh, president tänapäeva kriisiaegadel, kus kõik liikmesriigid püüavad eelarvet kärpida, ähm, on täiesti loomulik, et ka ähm, kaitsekulutusi kärbitakse, see tähendab seda, et meil on paremat koordineerimist, paremat planeerimist vaja selleks, et rahad tõhusamalt saaksid kasutatud. järjest rohkem on ksenofoobiat, populismi ja terrorismi Euroopat ning sellepärast ühine kaitsepoliitika on tähtsam kui iialgi varem mina pooldan ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, samas aga ma arvan, et meil on vaja koordineeritud kontrolli nende, selle poliitika komponentide üle. nii ei tohiks näiteks äh, luureandmeid äh, väärkasutada, näiteks Slovakkias on meil üks juhtum, kus äh, kuulati pealt eraisikuid, aitäh! järgmisena kolleeg Bilbao. aitäh teile. proua Ashton, te mainisite edusammude hulgas vahendeid ehm, julgeoleku eh, planeerimine ja garanteerimine Aafrika sarvepiirkonnas, India ookeanis äh, Äh, seilavad paljud Euroopa kalalaevad, nende seas väga paljud Baski laevad ning äh, nemad on langenud viraatide äh, rünnakute ohvriks ning Atlanta operatsioon üritab neid ka aita alates möödunud aasta sügisest, pärast seda, kui parlament seda oma resolutsioonis otsustas teha. kuid praegusel hetkel on probleeme selleks, et nad ei, selles, et nad ei saa raske relvastust Äh, enda laevadele võtta, sest Aafrika valits-, riikide valitsused keelavad neil seda. ma sooviksin teada, äh, mida te äh, olete teinud selleks, et tuunipüügikalade julgeolekut parandada kõigis neist kokkulepetest, mida te ennemalt siin mainisite, aitäh! suur aitäh! järgmisena proua Trampulos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 selgust loov arutelu meil siin täna, needsamad inimesed, kes äh, nõuavad, et Euroopa töötajate õigusi kärbitaks ja nende palku kärbitaks, äh, et eelarvet kärbitaks, et tervishoiusüsteem ja sotsiaalne kaitse kaoks ära, needsamad inimesed nüüd selgesõnaliselt ütlevad, et äh, me peame Euroopa kaitsevõimet tõstma ja et äh, kärped ei mõjuta kuidagi äh, sõjalisi kulutusi. NATO, Euroopa Kaitse, äh, äh, Kaitsekeskus ja muu selline. ühesõnaga, kogu tegu on uute alarmikampaaniatega, mis agoniseerivad kapitalismi, üritavad vägisi elus hoida. võitlus rahu eest ja majandusareng peavad käsikäes käima. järgmisena saab sõna proua Sinclair. Uh, aitäh, härra juhataja. päeval, kui meie äh, riik on siin kojas päris ebaausalt peksa saanud, äh, kasutame võimaluse äh, käsitleda teemat kui te ütlete, kasutate sõna meie, kui me räägime kõigest sellest. käisin Afganistanis ning äh, nägin, äh, kui head töötavad Briti väed äh, sellises ohus, kaitsedes inimesi, ehitas üles infrastruktuuri. just Briti maksumaksjad maksavad selle väe eest seal, mitte sakslased, portugallased, luksemburglased ja nii edasi. Teil, ei teil ega ühelgi selle koja liikmel ei ole õigus kirjeldada neid vägesid või ühegi teise liikmesriigi vägesid kui Euroopa Liidu vägesid. Ühendkuningriigi väed Äh, äh, teenivad äh, tema majestati valitsust, mitte teid. kui ei ole võimalus saada euro osas mingit ühehäälsust, siis kuidas seda on võimalik saada mingites keerukates julgeolekuküsimustes ja tõeline probleem on mul probleem, on mul teie rolliga siin, proua Päranes Te räägite julgeolekupoliitikast riikidega, kellel on tuumarelvad. kuidas te saate olla siin objektiivsed? siin kojas oli kolleeg, kes mainis ähm, tuumavaba Euroopat. see pidi olema ilmselt muusika teie kõrvadele. Teie ei ole selle positsiooni jaoks piisavalt kompetentne. deputaat Luhan, pentru un minut. ja nüüd härra Luhan, annan teile sõna üheks minutiks. suur aitäh, härra proua Ashton, kallid kolleegid, olen täiesti nõus äh, meie kolleegi härra Lissekiga ning tema raportiga vahendite koondamine ja jagamine ei ole mitte enam võimalus tänapäeval, vaid vajadutus e. kaitse-eelarved on praegu liiga väiksed, nii et kõige parem moodus, kuidas tagada meie sõjaväeline pädevus, on tehes koostööd e. samasuguseid meetmeid saab kasutada ka rotatsiooni puhul, me saame koos osta palju rohkem sõjalennukeid. meil on juba kaks näidet sellest, kuidas NATO liikmesriigid jagavad äh, transpordilennukeid. Äh, igal riigil on teatud hulk äh, lende ja teiseks sõjaline koostöö Prantsuse ja Ühendkuningriigi vahel, kus ühel on sadamad ja teisel laevad. Euroopa lennutranspordiüksuse algatus on hea näide, kus on optimiseeritud olemasolevaid pädevusi sellega, et need antakse üle ühisele struktuurile, seetõttu me peame seda mudelit kasutama ka teistes operatsioonilise toetuse e, projektides, näiteks e, helikopterid, merejärelevalve, lennukid ning ka pädevused, mis puudutavad meretransporti, aitäh. ja lõpetuseks annan sõna härra Skinnerile üheks minutiks. aitäh, juhataja Äh, palju õnne raportöörile. Äh, kui Euroopa SKT-d langevad, siis äh, kaitsekulutused loomulikult langevad samuti ning jätkuvalt langevad ja me peaksime sellega ka harjuma. Need kärped, mis on te-, tehtud, on sundinud Euroopa kaitselõksu, kus me ei suuda enam täita oma olemasolevaid ja tulevasi kohustusi, kui me siin midagi ette ei võta. liikmesriigid eraldi, neil ei ole tööstuslikku positsiooni, et teha siin tööd üksinda hanked, innovatsioon, teadustöö, neid kogemusi ja protsesse tuleb jagada ning äh, Need peaksid olema kättesaadavad kõigile, arvestades Euroopa spetsiaalset staatust kontinendina, mis on äh, sõdade tõttu aastateks lõhestatud olnud, on meil kohustus äh, teha midagi selleks, et koordineerida oma ühtset julgeolekut olen kuulnud siin selliseid asju nagu härra Van Ordeni seisukoht, et NATO on selle lõpp, see on lihtsalt vale ja ma ei saa olla nõus tema seisukohaga bürokraatide kohta, sellel ei ole, tema ise oli ju äh, vägede ametnik äh, Brüsselis, olles seotud paljude nende otsustega äh, NATO-s ja ka Euroopa Liidus, kui teie Vikipeedia lehekülgest ei valeta, võib-olla te peaksite seda korrigeerima, enne kui hakkate kritiseerima. aitäh vabandan teiste ees, sest aega meil ei ole selleks, et seda teemat rohkem arutada. annaksin nüüd sõna raportöörile härra Liisekile kaheks minutiks. härra juhataja, äh, võtan sõna lühidalt, et säästa aega. tahaksin tänada kõiki, kõigi kommentaaride eest, mis raportit puudutasid positiivsete eest ja ka kriitikasõnade eest. keegi ei ole ju täiuslik tsitaat kuulsast filmist, kui me kui kõik need kommentaarid ja märkused kokku kogume, siis ilmselt saame me kasutada neid selleks, et kirjutada täiesti uus raport. siin oli nii palju erinevaid liine, mis olid väga huvitavad, eriti mis puudutab Euroopa julgeolekut. mõistan väga hästi, et minu raport ei lahenda kõiki probleeme. minu ainuke kavatsus oli viidata teatud võtmeküsimustele finantskriisi kontekstis. minu kavatsuseks oli vaadata kriisi kaitse seisukohast täiesti uuesti, täiesti uuel viisil, et määratleda nii võimalused kui ohud. mul on hea meel, et enamik teist on toetanud minu raporti peamisi seisukohti, me ei tohi kaitset unustada, see on äh, peamine osa. paljud teist on küsinud mu käest, kellele see raport on suunatud. minu arvates ei ole selle peamine sõnum äh, suunatud proua Ashtonile. vabandan teie, teie ees, te olete toetanud enamikke meie sõnumitest. see on tegelikult suunatud liikmesriikidele, liikmesriikide parlamentidele me peaksime nende valitsustega suhtlema, pidama nendega dialoogi siis, kui raport on vastu võetud. aitäh raportöörile. härra Liisek võttis sõna nii kiiresti, et äh, me ei jõudnudki küsida härra Skinnerilt, kas ta on nõus härra Van Ordeni sinise kaardi küsimuse ära korda. härra Van Orden, teil on sõna tegelikult äh, tahtsin ma lihtsalt reageerida oma kalli sõbra, kolleegi härra Skinneri äh, teemale siin. olin väga uhke, olen väga uhke selle üle, et olen kolmkümmend aastat olnud äh, sõjaline ohvitser tema majesteedi sõjajõududes ja mul on olnud operatsioonilised ülesanded igal pool maailmas, siis kui ma lahkusin armeest selleks, et minna poliitikasse, kuni ma ootasin, et koht vabaneks äh,, töötasin ma veidi aega Euroopa Komisjonis, kus ma sain väga huvitava mulje sellest, kuidas komisjon töötab ja see on andnud ka väga hea tausta ning kogemuse mulle minu tänaseks tööks, aitäh uh,! And... Uh, suur aitäh! nüüd annan sõna Roestonile. palun, kõrge esindaja. suur aitäh, härra esimees, härra juhataja Äh, austatud äh, parlamendiliikmed, on olnud äh, huvitav ja oluline debatt. see kontekst, kus me vaatame seda majandussituatsiooni, kus liikmesriigid ning institutsioonid hetkel on, siis on äärmiselt oluline, et me arutaksime sellele, kuidas kõige paremini tagada see, et me suudame reageerida nendele kriisidele ning julgeolekuohtudele, millega me silmitsi oleme. eraldi liikmesriikidena, parlamendisaadikutena, institutsioonidena ja ilmselt ei üllata kedagi siin kajas, et see on osa nendest diskussioonidest, mis mul on regulaarselt äh, peasekretär Rasmusseniga, kui, ja kui ma osalen NATO kohtumistel nende taotlusel, äh, nii välis- kui kaitseministrite formatsioonis. on äärmiselt oluline, et me mõistame, mis see on, mida me saavutada soovime ning kuidas seda kõige paremini saavutada. ja kindlasti tasub meenutada seda, millistel missioonidel inimesed hetkel on ja kuidas need missioonid töötavad tõhusalt koos teistega, mis samuti äh, kohapeal tegutsevad. meenutaksin liikmetele, et meil on järelevalvemissioon Gruusias selle kriisi tagajärjel, mis Gruusias tekkis pärast seda, kuidas Venemaa tegutses, nagu ta tegutses augustis kaks tuhat üheksa, on mm, inimesed koha peal selleks, et tagada, et on öö, kindlus piiridel ja et inimesed saaksid oma igapäevaeluga edasi minna. paljud inimesed rääkisid siin Somaali poolsaarest ja sellest suurepärasest tööd, tööst, mida Atalanta missioon seal teeb, see koosneb erinevatest liikmesriikidest, kes on väga valmis olnud koondama oma ekspertiisi, laevad, helikopterid ja e, neid juhivad britid Northwoodis e, väga tõhusalt on praegu juhtimas admiral Potts Northwoodist ja nad mängivad eriti olulist rolli selles, et Maailma Toiduprogramm toob toitu inimestele, kes tegelikult ka nälgivad, toetades riike, kes äh, võitlevad sellega, kuidas tegeleda piraatlusega nendel rannikutel, äh, võetakse äh, pantvange, röövitakse, on oht turismile, need on äärmiselt olulised küsimused, kus Euroopa Liit saab panustada me ei ürita siin teha mitte seda, mida NATO teeb, vaid me teeme asju koos NATO-ga ja ehk parim näide selle illustreerimiseks on see, mis hetkel toimub Kosovos, kus Ulex Kosovo annab äh, nii-öelda teisese reageeringu. seal on politseinikud, äh, kes on valmis minema kohale ning peatama äh, Äh, sellist tüüpi vägivalda, mida me hiljuti oleme tunnistanud Põhja-Kosovos, nad töötavad käsikäes KFOR-i NATO jõududega, kes on seal kolmanda reageerimisüksusena. see on rahvusvaheline operatsioon, sest need ohud ja keerukused äh, selles, mis äh, toimub Serbia ja Kosovo vahel, nõuavad meilt kõigilt rahvusvahelist re reageeringut ja liikmesriigid täiesti vabalt omast tahtest tahavad tegutseda koos niimoodi, nagu see on nende arvates tõhus, ehk siis antakse sellist politsei toetust. see on üsna erinev sellest, mida teeb NATO, NATO andes sõjalist toetust. ja kõigi nende operatsioonide käigus teeme me tihedat koostööd NATO-ga kui me olime, suhtlesime NATO-ga sel teemal, kuidas me kõige paremini saaksime toetada nende tegevust Liibüas hetkel, siis NATO oli väga teadlik sellest, et nemad on, äh, tegutsevad sõjaliselt, äh, samas neil on vaja teisi, kes saaksid mõelda sellele, kuidas nad saaks rakendada sõjalisi varasid, seda äh, tehnoloogiat, mida on vaja selleks, et toetada humanitaarabi nii et kõik, kes on mures selle pärast, et meie tegevus kattub, me tegeme, teeme tõsist tööd selle kallal, et midagi sellist ei juhtuks ja me reageerime sellele, sellele toetusele, mida NATO vajab ning äh, sellele, kuidas liikmesriigid tahavad seda lahendada. ma ilmselt ei pea meenutama kellelegi, et kui me vaatame seda, mis toimub riikides, kus me tegutseme, siis äh, on siin mitmeid murettekitavaid küsimusi ja eriti, kui ma kohtusin Saheli välisministritega viimaste päevade jooksul, nemad vaatavad, milline on äh, üleüldine, meie üleüldine lähenemine nende, nende toetamisele, nemad on mures oma kodanike äh, nälja pärast, terrorismi pärast, on mure selle pärast, et relvad liiguvad nüüd Liibüast allapoole Saheli, aga neil on vaja kõikehõlmavat lähenemist, et aidata neid siin. see tähendab seda, et me peame mõtlema sellele, kuidas neid ka julgeolekualaselt toetada. peame meeles pidama ka seda, et Euroopa Kaitseagentuur teeb tihedat koostööd NATO-ga jällegi äh, äh, lõhkevahendid on ohuks mitte ainult ähm, Afganistanis äh, meie inimestele, vaid ka paljudes teistes maailma osades. ja kui me suudaksime tekitada ühtse viisi, kuidas äh, saaks äh, identifitseerida, kus sellised lõhkekehad on, kes võib-olla on need teinud, millised on need märgid sellest, kes on milliseid lõhkekehasid tekitanud, kui selline asi oleks võimalik, kui me saame selle inimesteni, kes tegelikult eh, seda ekspertiisi omavad, siis siin koostöö tundub minu jaoks eh, tõhus moodus, kuidas jagada aega, pingutusi ning vahendeid. ja ma olen nõus ka sellega, et me peame mõtlema küberkaitse üle ning selle üle, kuidas siin reageerida ja siin on meie poole pöördunud eh, Ameerika Ühendriigid asekaitseminister, et vaadata, kuidas seda teha koostööd, küber kuritegevusega on probleem see, et see ei peatu riigipiiridel, ületab selle ja paljud tööstused ja ettevõtted, kes on siin kõige suuremasse ohtu seadnud, on Euroopa, kas neil on siis siin tehased, ettevõtted, tihtipeale äh, erinevate riikide ettevõtted teevad siin koostööd, seetõttu on loogiline, et me mõtleme hmm, asjade üle Euroopa Liidu üleselt. kahte asja tahtsin lõpetuseks öelda veel. esiteks, olen nõus kõigi nendega, kes ütlesid, et enamik meie tööd peaks olema ennetav, vahendamine, töö, mida me teeme konflikti ennetamistega ja kasutame oma vahendeid selleks, et ennetada konflikte ja probleeme, see on täiesti õige ning olen sellega täielikult ka nõus. jällegi, see täiendab nende tegevust, kes muudel viisidel kohapeal asjadega seotud on ja olen nõus ka sellega, et me peame olema väga uhked nende sõdurite üle, kes operatiivtegevuses osalevad ja nüüd, kui lähenevad jõulud ja pühad, olen väga teadlik sellest, et mehed ja naised teenivad igal pool maailmas, e, eriti just Afganistanis, nagu mainiti, olen väga uhke selle töö eest, mida nad on teinud ning tean, et seda on ka selle koja liikmed. ja lõpetuseks proua Tootsile, kes küsis mu käest väga konkreetse küsimuse, kas me peaksime tagama, et need, kes teevad üksildasi keerukaid töid sellistes kohtades nagu Afganistan, et neil tegelikult on olemas ka menetlused, mis äh, aitavad neil nende tööd teha. vastuseks äh, äh, olen temaga nõus ja äh, kiidan ka härra Raiti suurepärase töö eest, mida ta seal tegi, aitäh! Thank you very much, Vice President. suur tänu teile, proua Ashton. see lõpetab selle päevakorrapunkti arutamise.